julgeolekust. suur tänu teile, lugupeetud härrad esimehed, lugupeetud öö, äh, saadikud. minu jaoks on suur au olla täna teie ees äh, kandidaadina äh, esimese komisjoni presidendi meeskonnas, kelle on valinud Euroopa Parlament. olen kolmteist aastat olnud siin saadik, need aastad on olnud ühed parimad minu professionaalses ja poliitilises karjääris. tunnen hästi seda koda ning tean, et alati on ta kaitsnud Euroopa väärtusi ja huve. Need on universaalsed väärtused nagu demokraatia, vabadus, õigus, väärikus, võrdsus, mis on just teinud Euroopa Liidust kõige jõukama ja vabama piirkonna planeedil ning need väärtused, mis meid demokraatidena ühendavad, on alati inspireerinud minu poliitilist tegevust ja teeb seda ka tulevikus. ma räägin siin ka äh, äh, võrdsusest. lugupeetud kolleegid, viimase valimiskampaania ajal tegin õnnetu äh, kommentaari, mis võis kahel tahtlasse panna, kas ma hindan võrdsust. see oli tõesti kahetsusväärne märkus ning vabandasin selle eest ning vabandan uuesti täna kõige ees, mul on väga kahju ma usun sajaprotsendiliselt meeste ja naiste vahelisse võrdsusesse, et see on üks olulisemaid äh, sambaid Euroopa, õiglasema, kaasavama Euroopa ülesehitamiseks. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, sooviksin samuti selgitada mõningaid äh, Äh, mõningaid andmeid, mis on ringi, ringelnud viimastel päevadel. ma ei ole teinud mingisuguseid muudatusi oma huvide deklaratsiooni volinikuna ning kõik, kogu minu tegevus äh, äh, nii minu professionaalsed kui poliitilised tegevused on täielikult kirja pandud minu huvide deklaratsioonis ning kaasajastasin oma huvide deklaratsiooni ning tead- teavitasin seda esimesel võimalusel. kõigepealt puudutas see minu aktsiate müügi, mis Petroglissi ja Tuukari aktsiate müüki ning nagu ütlesin selle juba paar päeva tagasi. ei, minul ega minu perekonnal pole ühtegi sidet nende ettevõtetega ning selles osas olen läinud kaugemale, kui reeglid nõuavad. teiseks äh, teavitasin, et ma ei ole enam mõttekoda FAES äh, äh, patroon pärast seda, kui mind nimetati volinikuks. lisaks sellele nii panin kirja ka selle, et äh, kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani äh, olin riikliku valimiskampaania, äh, valimiskomisjoni esimees Hispaanias ning see on kirjas ka minu huvide deklaratsioonis ning curriculum vites lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlament on üks olulisemaid osi Euroopa Liidu demokraatlikus elus, sellega seoses on vaja ellu viia intensiivset poliitilist dialoogi, mis peab olema seemneks kõikidele ette panekutele, mille esitan ning võite arvesse võtta, et olen alati teie käsutuses, teie teenistuses, et äh, teid, ähm, teie ette rääkima tulla, teile äh, selgitada, teid ära kuulata, teie käest õppida. usun, et dialoog on aidanud meid edasi äh, kitsastest riiklikest huvidest ning viinud meid suurema solidaarsuse poole. ning sellega seoses võin öelda, et minu jaoks on suur vastutus äh, Eh, olla volinikukandidaat kliimamuutuste ja energiaküsimustes, sest eh, need on kaks poliitikavaldkonda, mis märgivad kahtlemata Euroopa tulevaste põlvkondade tulevikku ning mis üheskoos teevad meid tugevamaks. ma olen sügavalt veendunud selles, et Euroopa Liit peab olema liidri rollis eh, kliimamuutuste vastases võitluses, samas garanteerima Euroopa konkurentsivõimet ning looma rohkem töökohti. ainult nii suudame teha kõik selleks, et meie ühised jõupingutused eh, kliimamuutuste vastasel võitlus, võitluses oleks eh, ajas jäävad ning tooks ka aegakatsutavaid tulemusi. uskuge mind, mina kui keskkonnaminister, endine keskkonnaminister, minu kogemused, minu poliitiline tegevus on olnud alati selge Äh, toetav komisjoni seisukohtade ja ettepanekute osas. leian, et Euroopa Liit peab olema liidri rollis äh, selles võitluses, mille peame muutma enda jaoks võimaluseks olen teinud äh, käsikäes koostööd volinik Connie Hedegaardiga, kellega soovin, kellele soovin avaldada tänu ja austust ning leian, et äh, ühendada, kliimamuutuse küsimused ja energiaküsimused on väga oluline näide sellest, kui olulised äh, on need poliitikavaldkonnad äh, president Junckeri jaoks. see on minu jaoks väga ambitsioonikas poliitikavaldkonnad ja kokkuvõttes on need mõlemad ju sama mündi kaks külge. sellega seoses leian, et äh, minu käsut- minu käeulatuses on võimalus tegevusvahendeid mitmekesistada muuta nad tugevamaks ning tõhusamaks lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Komisjoni ettepanek kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamistikus kliima ja energia kohta on äärmiselt hea eh, näide selle kohta, kui oluline on kaasav lähenemine. meil on väga palju väljakutseid, peame vähendama eh, CO2 heitmeid, peame jõudma eh, madala süsiniku tarbimisega majanduseni, me peame üles ehitama sellise energiasüsteemi, mis garanteeriks kät-, mõistliku hinnaga energia kõigi tarbijate jaoks, me peame vähendama sõltuvust energia impordist ning samuti peame eh, looma võimalusi majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. see kõik ei ole võimalik, kui me ei suuda luua eh, ühtset ja efekt-, efektiivset raamistikku. lugupeetud daamid ja härrad, ma sain väga selge mandaadi eh, härra Junckerilt. see on mandaat mina eh, kavatsen täita esimesest hetkest peale. kõigepealt me peame olema eh, liidri rollis eh, globaalse soojenemise vastases võitluses ja seda näitama ka Pariisi tippkohtumisel kaks tuhat viisteist. sellega seoses kavatsen ära kasutada Eh, tipp, eh, Euroopa tippkohtumise oktoobris, et me oleksime ambitsioonikamad eh, emissioonide vähendamises, energiatõhususe suurendamises, energia, taastuvate energialiikide kasutusele võtmises, sest see on mm, suur väljakutse, peame olema esimesed maailmas taastuvate energialiikide kasutusele võtmises, samas peame üritama selle juures luua, luua majanduskasvu. ma sooviksin, et kogu maailm viiks kokku eh, taastuvad sõnad taastuvad energialiigid ja Euroopa. sellega seoses eh, peame tegema kõik selleks, et meie energiavõrk oleks kaasajastatud ja võimalikult efektiivne. peame tegema kõik selleks, et Euroopa eh, panustaks ka Ähm, energia võimalikult tõhusatesse kasutamisse. Euroop- ning Junk-, härra Juncker on öelnud selgelt et, et kolmkümmend protsenti tõhusa, suurem energiatõhusus on kohustuslik kahe tuhande kolmeteist-, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. teen teiega tööd selleks, et välja töötada poliitikat, mis aitavad meil selles suunas edasi liikuda. kõik see peaks aitama meile tõhusama energialiidu luua, mis oleks tugev ja mis ole, looks poliitika kliimamuutuste vastaseks võitluseks tulevikus lugupeetud daamid ja härrad, ajad on rasked. praegusel hetkel äh, on Euroopa piiride taga olukord väga ebastabiilne ning see toob kaasa tagajärgi, käegukutsutavaid tagajärgi meie kõigi jaoks. sellega seoses minu esimene väga kiireloomuline äh, eesmärk volinikuna äh, on garanteerida gaasiga varustamine selles, sellel sügisel. kahekümne kuuendal septembril esitas härra volinik Ott-, Oettinger ettepaneku et saavutada kokkulepe Ukraina ja Venemaa vahel, et ära hoida varustusprobleemid sellel sügisel. mina usun eelkõige diplomaatiasse, mis peaks aitama meil eh, jõuda selleni, et mõistus jääks peale, et ära hoida olukorra, kus kõik osapooled kaotavad. sellega seoses loodan, et eh, kokkuleppeni jõutaks. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa haavatavus ja energiasõltuvus on eh, käegakatsutavad. sellega seoses energiajulgeolek peab olema meie poliitiline prioriteet. mina kui äh, kliimamuutuste ja energiavolinik eh, kavatsen eh, teha kõik selleks, et me jõuaks Energialiiduni, et eh, meil oleks ambitsioonikas kliimamuutuste vastane võitlus, mis toetuks järgnevatele sammastele. kõigepealt peame mõõt-, mõõdukamalt äh, tarbima energiat, peame tegema kõik selleks, et äh, energiat tarbimine muutuks mõõdukamaks ka pärast kahe tuhande kahekümnendaks aastat eh, nii hoonete, transpordivahendite kui tööstuse jaoks. samuti peame saavutama tõelise ühtse energiaturu, eh, kus äh, energia liiguks vabalt. see tähendab seda, et meil on vaja eh, tõhusaid energiaühendusi, mis oleks täielikult integreeritud liikmesriikide vahel ning teha kõik selleks, et nii-öelda energeetilised saared Eh, kaoks. samuti peame mitmekesistama uusi eh, oma energiaallikaid ning eh, energiatarbimis, energiatarbimisvoogusid. peame tegema kõik selleks, et äh, toimuks kahesuunaline energiavoog, kui see vajalik oleks. peame eh, suurendama, eh, toetama ka innovatsiooni, eh, teaduse arengut uute energiatehnoloogiate kasutusele võtmisel. me peame rõhutama eriti kulude vähendamist ning samuti uute tehnoloogiate kasutusele võtmist. samuti peame suurendama energia tootmist Euroopa Liidus endas. peame parandama koordineerivaid poliitikaid erinevate liikmesriikide vahel ja tegema kõik selleks, et Euroopa räägiks äh, ühel häälel kolmandate riikidega. lisaks sellele on Euroopal vaja uut, uut e, ühtset e, energia haldamissüsteemi, et garanteerida tõelist e, koostöökultuuri regionaalses energiapoliitikas ning kavatsen, et arendataks täielikult välja kahe tuhande kolmekümnenda aasta arenguraamistik ning võtan kasutusele selleks kõik olemasolevas kaalutluses olevad meetmed kõigepealt tuleb äh, vähendada äh, kõigepealt äh, tuleb tugevdada süsteemi, mis puudutab siis ähm, kasvuhoonegaaside emissioonide õigusi. minu esmane prioriteet saab olema turu stabiilsusreservi kasutusele võtmine ning see peaks panema turule parema struktuuri lisaks sellele soovin ETS tugevdada, et garanteerida, et meie eh, uued kliimaeesmärgid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat võetakse kasutusele tõhusalt ja jätkusuutlikult. lisaks sellele soovi eh, soovin, et võetaks, soovin läbi arutada teiega, millised poliitika võimal-, eh, poliitikaid kasutusele võtta selleks, et jaotada paremini kasvuhoonegaaside ehk kui paiskamine nende puhul, mida ei, ETS-id ei kata. Eh, see kõik on väga oluline, samas ka, et võidelda töötuse vastu ja luu-, eh, garanteerida majanduskasv. sellega seoses eh, sellega seoses on härra Juncker välja töötanud tööhõive majanduskasvu investeeringute pakti, mis ulatub kolmesaja miljardi euroni ning energia on üks oluline osa selles ettepanekus. see tähendab suurt, äh, suuremat koordinatsiooni Euroopa Komisjoni ja parlamendi ja nõukogu vahel, et seda tõeliselt kasutusele võtta. sellepärast, et äh, kliimamuutuste vastane võitlus ei ole kuidagi seotud, äh, ei ole kuidagi seotud poliitiliste parteidega, me ei, ei, mitte ükski inimene, mitte ükski ettevõte ei saa, pääse, saa kõrvale hiilida kliimamuutuste vastasest eh, võitlusest. me peame suutma leidma vastuseid sellele suurtele väljakutsetele. Eh, selleks palun teiepoolset toetust.